przewodniczący! Otwieram posiedzenie. Kallid kolleegid, alustagem istungiga. Esimene päevakorrapunkt. Nolitego rynku. Ühisarutelu ühtse turu osas proua Kalniete raporti juhtimine ja partnerlus ühtsel turul Korea de Cambusi raport Ühtne turg Euroopa kodanikele ja ning härra Bussoi raport Ühtne turg ettevõtluse ja majanduskasvu edendajana ning lisaks sellele komisjoni avaldus riigihangete kohta on siis selle ühise arutelu aluseks. lubage tervitada kojas äh, volinik Michel Barnier'd ning ka eesistujariigi esindajat proua Eniko Djörit. annaksin kõigepealt sõna meie kolmele raportöörile ja kõigepealt saab sõna proua Kalniete. proua Kalniete härra president, andke andeks, äh, tekkis äh, probleemi tõlkekanalites, probleem tõlkekanalites ja, ja me, teie sõnad läksid ähm, mul kaduma. härra president äh,, austatud härra volinik, selleks, et meie ühine turg saaks areneda, peab äh, näitama juhi rolli kõige kõrgemal tasandil, see on meie üks peamistest sõnumitest siin komisjoni president peab nõukogu toetusel tegema jõupingutusi selleks, et äh, ühtne turg saaks konsolideeruda. ja loomulikult kõik osapooled peavad äh, oma jõupingutusi tegema selle eesmärgi täitmiseks. vastasel juhul äh, väga paljud nendest ideedest, mis on esitatud selleks, et majanduskasvu toetada, luua rohkem töökohti ja olla konkurentsivõimelisem üldiselt, jäävadki ainult ähm, äh, soovunelmateks. ja tulemuseks võib olla see, et Euroopast võib kujuneda rahvusvahelisel areenil ähm, kõige viletsam ja sellepärast ma kutsungi tungivalt üles liikmesriike ja komisjoni võtma endale äh, nendele seatud kohustusi tõsiselt seadusloome ja poliitiliste raamistike paikapanemisel. meie oma raportis saadame väga selge sõnumi selle kohta, mida meie parlamendina eeldame komisjonilt, mida meie meelest komisjon peaks tegema meil peab välja kujunema selge ühtne digitaalturg, kus on tagatud äh, ka omandikaitseõigused ning äh, me tahame, et teenused äh, ületaksid riigipiire ja et oleks äh, paigas ühtsed standardid äh, avalike hanke maksustamiste osas. nüüd ühtse turu rakendamisest üldiselt rääkides, liikmesriigid ja komisjon peavad tegema tõsiselt koostööd selleks, et äh, komisjon saaks täita oma järelevalvekohustusi. ei saa lubada seda, et ühtne turg äh, killustuks. selle ohvriks ilmselt kujuneks siis meie konkurentsivõime ning lisaks sellele tuleb ka tehingute äh, kulukust vähendada. on selged asjad, millele tuleb tähelepanu pöörata. kõigepealt on meil vaja tõhusaid, aga ka Äh, taskukohaseid meetmeid, äh, kindlasti on vaja e-valitsus e, e-juhtimist äh, suurendada ehk digitaalset osa ning lisaks sellele tuleks rohkem kaasata huvigruppe ja osapooli, nii nagu seda lubab ja ette näinud on Lissaboni protsess. tahaksin tänada kõiki variraportööre ja koordinaatoreid, nende aktiivse toetuse ja abi eest ja ma soovitan selle raporti kojal vastu võtta. loodetavasti võetakse see vastu suure häälteenamusega selleks, et ühtsel turul majandusjuhtimist parandada. ega sellega see töö ei lõppe, see töö jätkub ning äh, meie ühtne turg peab olema majanduse mootoriks. suur tänu, ütleb härra president ilusti koostatud kõne eest ja nüüd saab sõna järgmine äh, raportöör, härra De Campos lugupeetud härra president, lugupeetud härra Barnier, daamid ja härrad. parlament reageeris komisjoni palvele tegeleda meetmetega, mida tuleb äh, rakendada ühtse turu teostamiseks. ja seda läbi oma raporti olengi teinud. siin räägime erinevatest kriteeriumitest ja oleme määranud paika, määr-, pannud paika viis prioriteeti, mis tuleb saavutada võimalikult kiiresti. kõigepealt kutseoskuste pass ning samuti kutsekvalifikatsioonide tunnustamine ning liikuvuse soodustamine Euroopa Liidu sees kolmandatest riikidest imporditavate toodete järelevalve ning samuti mitmeaastane programm, kuidas tagada toodete ohutus. samuti roaming teenused selleks, et tarbijad maksaksid vähem, neljandaks klassikalised pangandusteenused, mis peavad olema selgelt võrreldavad ja viiendaks eemaldada kõik takistused selleks, et töötajad saaksid täielikult kasutada oma pensioniõigusi, ükskõik kus nad ka ei elaks. väga raske oli jõuda äh, kokkuleppele äh, selleks, et anda uut jõudu ühisturu, ühtsele turule, ma viitan siin äh, raportöörile Mario Montile, samuti peame tegelema meie kodanike muredega loomulikult on täiesti äh, kunstlik see, et me oleme jaotanud oma töö nüüd kolme erineva raporti vahel ja äh, ikkagi IMCO komisjoni juhtimisel tuleb tagada siduvus. kõik eesmärgid tuleb saavutada samal ajal selleks, et äh, meie turg oleks konkurentsivõimeline ning majanduskasv jätkusuutlik. Euroopa Liidu kodanikud peavad olema ühtse turu tuumikuks komisjoni väga suur algatuste arv ning samuti kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia, innovatiivne liit ja nii edasi, võivad meid paljustki ilma jätta ja kõige selle sisse võib täiesti kaduma minna ühtse turu keskne idee. ühtne turg peab olema ligipääsetav kodanikele, nii et ärgem laskem seda põhilist eesmärki silmast. siin on mitmed põhilised küsimused, esiteks sotsiaalõiguste kaitse ja parempoolsed ning liberaalid peavad samuti tunnistama seda, et sotsiaalõigused peavad olema tagatud kõikidele Euroopa Liidu kodanikele, selleks et Euroopa kodanikud äh, ei satuks turu ohvriks. ühtlasi tuleb kindlasti rääkida rohkem lähedatud töötajate direktiivist tuleb väljuda turumajand- või turupõhisest loogikast, tuleb tagada üldhuviteenused, sotsiaalteenused ja mitte lubada seda, et nendest teenustest saavad monopolid nagu sellistes valdkondades nagu näiteks ühistransport või äh, terviseteenused. tuleb tagada see, et sotsiaalsed väärtused on ikkagi selgelt seotud solidaarsuspõhimõttega mis peab olema olulisem kui turuloogika. parlamendi parempoolsed ei ole nõus selles valdkonnas kehtivate Euroopa Liidu õigusaktidega. me peaksime kasutama aga kõiki võimalik, kõiki võimalusi ja siin viitan artiklile neliteist aluslepingus. minu fraktsioon jäi komisjonis hääletusel erapooletuks minu arvates sotsiaalse mõõte osas ühtse turu valdkonnas ei ole midagi saavutatud, loomulikult mitmeid aspekte äh, tasub siit välja tuua ja tänu muudatusettepanekutele raport, raportid olid ikkagi paremad, nii et äh, see teeb kindlasti au IMCO komisjoni tööle, kõik parlamendifraktsioonid osalesid aruteludes, oli kakssada kuuskümmend kuus muudatusettepanekut, kõigest sellest oli väga palju kasu, tahaksin tänada variraportööre proua Turuneni äh, ning teisi suur aitäh konstruktiivse kriitika eest ja koostöövalmiduse eest, mis võimaldas meil läbirääkimised edukalt lõpule viia. suur aitäh ka Malcolm Harbourile, kes nelja kuu jooksul juhtis tööd komisjonis. Uh, üks minut on jäänud ja nüüd on siis sõna härra Bussoil, täpselt samamoodi eh, kuus minutit ühtekokku teil. Te peaksite rääkima neli minutit ja lõpuks kaks minutit. suur. härra president, lugupeetud kolleegid, ühtne turg on kindlasti üks suurimaid saavutusi Euroopa Liidus, millest, mille üle võime kõik uhked olla. ilmselt ma ei liialda, kui ma ütlen, et siseturg on lausa Euroopa ülesehitamisprotsessi keskmes. siseturg on näidanud, millised eelised sellel on tarbijatele ning ettevõtetele ja see on oluliselt panustanud meie majanduskasvu. kuid viimasel ajal oleme näinud, et äh, sellest ühe, ühisturust ja Euroopa Liidust tervikuna on inimesed justkui väsinud. meil on vaja anda uut jõudu ühe, ühisturule ja ka suurendada kodanike usaldusväärsust selle vastu. ma hindan väga komisjoni tehtud tööd ja eriti härra Barnier poolt tehtud tööd, tahaksin teda veel kord õnnitleda tema äh, suurte jõupingutuste eest selleks, et ähm, uuesti hakata tegelema ühtse turuga. komisjon on tulnud välja ambitsioonika programmiga, mis on samas jäänud realistlik, samas väga realistlik. ma olen täiesti veendunud, et kui neid meetmeid ka tegelikult ellu rakendatakse, siis äh, siseturg muutub atraktiivsemaks meie kodanikele ja ettevõtted saavad äh, oma üleüldises äh, toimimises kindlasti olla tõhusamad meie töö oli keerukas, ambitsioonikas, pidime jõudma kokkuleppele selleks osas, et me tagaksime kaasaegse tugeva siseturu ja mis eelkõige vastaks meie kodanike ning ettevõtete ootustele. rõhutasime innovatsiooni ning seda, mida peaks tegema intellektuaalomandi õiguste osas, kuid samas on meil vaja ähm, eelarvealaseid meetmeid selleks, et järgida ka liikmesriikide sõltumatuse põhimõtet. pärast pikki arutelusid, mille eest tahaksin tänada kõiki variraportööre, samuti algatusraportite äh, autoreid ja kõiki muudatusettepanekuid esitanud äh, parlamendiliikmeid, jõudsime kokkuvõttes viie prioriteedini, mis tuleks kiiresti ellu rakendada esiteks toetada innovatiivsust ning äh, leidlikkust ühtsel turul, mis suudab viia suurema jätkusuutliku majanduskasvuni. samuti tuleb välja töötada äh, kohtuväline vaidluste lahendamise süsteem ja loomulikult ka mm, äh, ka äh, kaubamärgi küsimused on siin väga olulised, tuleb leida vahendid, kuidas seda rahastada, oleks vaja raamistikku, mis lihtsustaks näiteks riskikapitali kasutamist äh, ja nende äh, tõhusat investeerimist. Äh, projekti võlakirjad on samuti võimaluseks äh, investeerida näiteks telekommunikatsiooni või energeetika valdkonnas. kolmas prioriteet nõuab seda, et ühtse turu eesmärgid läheksid kokku ka digitaalagendaga selleks on vaja meil meetmeid, mis suurendaksid äh, kodanike ning ettevõtete usaldusväärset e-kaubanduse vastu, näiteks piraatluse vastane võitlus või samuti piiriüleste tarnete lihtsustamine. neljas prioriteet äh, rihib selles suunas, et äh, ühtne turg tagaks paremad võimalused VKE-dele, neil on vaja paremat ligipääsu kapitaliturgudele, on vaja ühtset konsolideeritud ettevõtlustulumaksu baasi, samuti vähendada halduskoormust selleks, et VKE-d saaksid oma tegevust teostada ka piiriüleselt avalike hangete menetlusi tuleb lihtsustada, VKE-del peab olema võimalus nendes osaleda ja neid peaks paremini kasutama selleks, et nad saaksid soodustada ähm, tarka, intelligentset ja kaasavat majanduskasvu, aitäh! Eh, suur tänu. ja nüüd äh, volinik Michel Barnier komisjoni nimel. suur tänu, härra president, austatud parlamendisaadikud, me oleme jõudnud eh, võtmehetke, mulle tundub, kogu selle ühtse turu paktiga, millega me hakkasime koos pihta, arvestades äh, seda Mario Monti raportit, mis heitis valgust äh, ühtsele turule ja Louis Grechi raporti äh, vastuvõtmine oli samuti selle töö aluseks ja kui me kuulame kodanikke liikmesriikides, äh, on selge see, et tuleb panuseid tõsta. kui me räägime majanduskasvust, töökohtade loomisest ja sotsiaalsest ühtekuuluvusest kuid äh, mis on äh, need sõnad, äh, mis tulevad välja kodanike sõnumist Brüsselis ja Strasbourgis? tihti räägitakse sellest, et ajad on rasked ja täis piiranguid. see puudutab nii meie seadusandlust, võlakoormat, eelarvete defitsiiti ja nii edasi ja järjest enam räägitakse sõnadest nagu piirangud ja äh, Äh, rasked ajad, aga peaks leidma siiski ka uut äh, sõnumit äh, selleks, et Euroopa projekti süstida usaldusväärsust, et selgitada, mis on, milline on mõte selles, et me tegutseme koos, selle asemel, et igaüks tegutseb eraldi, astudes vastu siis üleilmastumise väljakutsetele ja see, sellepärast me selle teemaga olemegi hakanud tegelema ja, ja paar äh, isiklikku märkust äh, teie raportööridele minu poolt, äh, proua Kalnietele, härra De Camposele ja härra Bussoile. tänusõnad kuuluvad ka Malcolm Harbourile, kes on ära kuulanud kõik osapooled ning väga kiiresti on ju tulnud tegutseda kõikidest parlamendikomisjonidest ning tänada tahaksin kindlasti ka koordinaatoreid erinevatest poliitilistest fraktsioonidest sellepärast, et materjali, mis tuli läbi töötada, oli palju, kokkuleppeid, mis tuli saavutada, oli samuti palju, teemased on, teemad on väga mitmekesised ja mitmekülgsed. ja tõesti, teil on õigus teie soovis saata välja selge sõnum teistele institutsioonidele, aga ka meie ettevõtlusele ja kodanikele Äh, Monti raporti ja Louis Grechi raporti alusel palus siis komisjoni president äh, teha mul koostööd kaheteistkümne volinikuga kolleegiumi sees äh, ühtse turu uue akti osas, rääkida läbi nendest reformidest, mida on vaja selleks, et tõesti realiseerida see kahe kuni nelja protsendiline majanduskasvu potentsiaal, mis selgelt on olemas meie majanduses ja see ühtne turg on ju teatavasti Euroopa projekti aluseks olnud kuid, kuid kuuskümmend protsenti meie ekspordist äh, läheb teistesse liikmesriikidesse, kõikides liikmesriikides, ka Saksamaal kõige suuremas ja kõige väiksemas liikmesriigis on see nii. kuuskümmend protsenti meie kaupadest läheb äh, otse üle piiri naaberriiki ja see on selge, et selleks meil ongi vaja ühtset turgu, mis paremini toimiks, et need, et see kaubavahetus oleks nii lihtne kui võimalik ja sellepärast ongi koostatud uus ühtse turu akt, sellepärast oleme kokku pannud sellesse väiksesse sinisesse raamatusse viiskümmend ettepanekut, selle raamatu olen ma jaganud kõikidesse liikmesriikidesse nende keeltes, olen seda jaganud äh, nii ametiühingutele kui ka ettevõtetele, valitsustele ja nii edasi ja nendele ettepanekutele on järgnenud siis arutelu selleks, et välja selgitada, millised oleks siis kõige paremad ettepanekud nende seast, milliste äh, tulemuseks oleks, millised tulemused oleks kõige tõhusamad ja millega oleks kõige lihtsam äh, aidata kaasa kodanike elule. järgmisel nädalal komisjoni kolleegium arutab ühtse turu akti äh, ja arvestades siis ka teie arutelusid, et ja, ja teie tänast debatti daamid ja härrad, ma olen äh, veendunud selles, et äh, konkurentsivõime väljakutsetele vastu astuda ja majanduskasv tagada, on vaja äh, ära kasutada kõik piirkonnad, kõik ettevõtted ja kõik kodanikud. mida ma pean silmas piirkondade ärakasutamise alla, see on ju täiesti selge, et ühtse turu algusest peale, juba Delori aegadest peale, on olnud soov selleks, et ühtse turu, soov selles, et ühtse turupoliitikaga käiks kaasas ka ühtekuuluvuspoliitika. selleks, et need piirkonnad, mis on võib-olla arengust maha jäänud, saaksid samuti konkurentsivõimeliseks, kõik piirkonnad, sealhulgas ka kõige kaugemal asuvad piirkonnad, kõige perifeersemad piirkonnad. vaja on iga ettevõtet me räägime ju siin äh, uue süsteemi väljakujundamisest, mõtlen siin näiteks Euroopa patendile. me räägime äh, juurdepääsust äh, VKE-de poolt finantsvahenditele, ma räägin halduskoorma vähendamisest, digitaalmajandusest, usaldusväärsusest selle suhtes. kuid nende teemade juurde tulen hetke pärast tagasi meil on vaja iga piirkonda, iga ettevõtet, iga kodanikku meie oma igapäevases elus oleme ju kõik äh, tarbijad, oleme teenuste kasutajad, äh, hoiustajad, äh, aktsionärid, töövõtjad või siis üksiküritajad. ja oleme kõik olnud kursis sellega, et mida tähendavad riigipiirid liikumisele ja me oleme kõik huvitatud sellest, et vastastikku tunnustataks kutsetunnistusi Mm, me kõik tahame tagada seda, et me tarbijana saaksime kõige paremat kvaliteeti, me tahame olla veendunud selles, et kui me ostame tooteid, eh, et need on ohutud ja nii edasi. ja ne-, ne-, sellepärast olemegi teinud siis konkreetseid ettepanekuid ühtse turu paremaks toimimiseks. mis saab aga edasi, milline on järgmine etapp, kahekümne neljandal, kahekümne viiendal märtsil kokku tulnud ülemkogu tervitas äh, meie poolt astutud samme ning võttis endale samuti kohustuse kaasmenetlejana selle paktiga tegeleda, me, äh, meilt nõuti prioriteetide väljatoomist ja sellepärast äh, kavatsengi ma järgmisel nädalal välja pakkuda komisjoni kolleegiumis koos nende kolleegidega, kelle töö eest ma olen väga tänulik, välja pakkuda kaksteist nii-öelda hooba, mille abil siis ühtne turg äh, toimiks paremini nii ettevõtete kui ka kodanike jaoks keskendume sellistele asjadele nagu mobiilsus, omandiõig-, intellektuaalse omandi õigus, sotsiaalne ühtekuuluvus, riigihanked ja kõikide nende hoobade juures on siis üks võtme tegevus välja töödud, mis me, mida meie peame siis kõige olulisemaks sammuks, mis tuleb kahe aasta jooksul täita, selleks et kodanike elu ja ettevõtete elu lihtsustada et teisisõnu siis kahe aasta pärast äh, on võimalik konkreetselt mõõta, mida me oleme suutnud saavutada. ehk siis aastateks kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kaksteist. kaks tuhat kaksteist muuseas on see aasta, kus tähistame kahekümnendat äh, ühtse turu aastapäeva. ja me tõesti loodame, äh, et sellest aastapäevast ei kujune mitte melanhoolne või nostalgiline aastapäev, vaid et pigem see süstiks uut dünaamilisust äh, meie majandusse ja soodustaks majanduskasvu ja, ja selle nimel me töötame selle ühtse turuaktiga. nii et need kaksteist hooba, kaksteist konkreetset ettepanekut, mis nende hoovadega kaasas käivad, kuid loomulikult need ei ole teineteist välistavad, on ja, ja need ei ole lõplikud ettepanekud, lisaks nendele võtmeettepanekutele käivad kaasas siis ka lisaettepanekud. nii et meil on kaksteist põhisammu, mis tuleb astuda ja lisaks sellele siis väiksemad et kõrvalettepanekud ja ma loodan, et nõukogu ja parlament, keda esindate teie ja komisjon omalt poolt ja Ungari eesistujariigina ja ma tahaksin siinkohal tänada proua ministrit, äh, saaksid tõesti enne juuni või juuli lõppu juba nii kaugele, et äh, pannakse paika konkreetselt see, mis saab ühtse turuaktiga edasi. nüüd äh, paluti mul äh, komisjoni nimel teha üks avaldus konkreetses punktis, mille juurde ma nüüd siis pöörduksin, see puudutab ka ühtse turu akti ja räägin siis riigihangetest, äh, mis esindavad täna kuusteist, seitseteist protsenti Euroopa SKP-st. ja härra Bussoi äh, raport ka seda teemat puudutab, räägib nendest neljast mm, peamisest aspektist, millega me oleme hakanud tegelema riigihangetes. kõigepealt äh, kahe tuhande neljanda aasta direktiivi uuesti sõnastamine selleks, et äh, tagada äh, avaliku sektori vahendite kõige tõhusam ärakasutamine, selleks, et tagada kõikidele, nii suurele arvule ettevõtetele kui võimalik juurdepääs riigihangetele ning selleks, et tagada vähema demokraatiaga kõrgekvaliteetsemaid tooteid eesmärgiks on siis menetluste lihtsustamine, nende paindlikumaks muutmine ning äh, tuleb arvesse võteta, võtta ka väikeste kohalike äh, ühingute või kollektiivide äh, seisukohad. nüüd juurdepääs riigihangete turule, eriti just nimelt piiriülestele ettevõtetele ja VKE-dele ja lõpetuseks, nii nagu härra Malcolm ja teiega komisjon on palunud, et üht või teistviisi peaks äh, äh, eraldi toetust andma nendele nii-öelda vastutustundlikele ettevõtetele, olgu tegemist siis ökovõtetega või, või teistsuguse taoliste ettevõtetega. ühesõnaga, eesmärgiks on saavutada lihtsamad ja tasakaalustatumad normid Äh, selleks oleme läbi viinud äh, koha peale väga laiaulatusliku konsultatsiooniprotsessi, selle tulemuseks on roheline raamat ja kõik see tõlgendub ka seadusandlusesse. Äh, komisjon tegeleb praegu sektoriaalsete ettevõtetega selleks, et riigihangete turgu ühtlustada, et saavutada need eesmärgid, mis on kirjas näiteks Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias. näiteks ökoturu äh, suuniste väljakujundamine, Euroopa energiatõhususe kava, härra Oettingeri ja proua Oettingar, Oettingariga me tege-, Hedegaardiga me tegeleme selles küsimuses ning äh, lisaks äh, sellele innovatiivsed tehingud härra Tajani ja teistega me oleme sellega tegelenud, see on siis esimene teema ja teine teema enne kui ootame ära riigihangete tururaamistiku valmimise, oleme me teinud juba konkreetseid ettepanekuid kontsessioonide osas, need on väga olulist rolli mängimas riigihangete turul, kuuskümmend protsenti avaliku ja erasektori partnerlustest on just nimelt kontsessioonidele suunatud kuid äh, lisaks teenuste kontsessioonidele ei ole praegu, äh, teenuste kontsessioonide suurele hulgale ei ole praegu seadusandlust selles küsimuses. kuid, äh, ja see tähendab seda, et on tekkinud tõeline õiguslik vaakum, mis otseselt mõjutab seda sektorit kaheksakümmend neli otsust on juba võtnud vastu Euroopa Kohus selles küsimuses karistavat kohust, nii et meil on vaja öö, otsust, nii et meil on vaja selgelt baasnorme, mis annaksid mis tõusetuksid liikmesriikide raamistikest, kui need raamistikud äh, toimuvad hästi, ühingutele ei tohi panna liiga suuri nõudmisi ja peavad olema paigas teatavad piirmäärad. loomulikult tööd on veel ära teha palju selles küsimuses kõikides fraktsioonides, aga ma olen täiesti veendunud, et kui me oma eesmärgid saavutame, siis vasturääkivused ja selline õiguslik vaakum kaob Äh, liikmesriigid loomulikult äh, äh, haldavad ise oma riigihangete turgu, kuid kui nad otsustavad kaasata ka piiriüleseid ettevõtteid, tuleb tagada see, et ei diskrimineeritaks kedagi. see on äärmiselt oluline selleks, et optimeerida avaliku sektori raha kasutamist äh, tuleb äh, tagada see, et kõigil oleks juurdepääs riigihangetele ja et normid oleksid paigas, muidu tekib oht korruptsioonile. Äh, ja kontsessioonide turul olen ma täiesti veendunud, et äh, VKE-de juurdepääsu peaks siin parandama, sest et VKE-del ei ole samasuguseid võimalusi nagu suurettevõtetel osaleda Äh, tuleb tagada läbipaistvus äh, ja muidugi peamine eesmärk, nagu ma ütlesin, on teatud turgudele VKE-de juurdepääsu saavutada. nüüd parem seadusloome, äh, seadus, seadused, mis oleksid konkreetselt sihitud, on kõige parem viis, kuidas vältida rikkumisi. ja kolmas ülesanne meie jaoks on Euroopa kaitseturu väljakujundamine, me teeme liikmesriikidega koostööd selleks, et rakendada direktiivi kaks tuhat üheksa, mille aegumise tähtaeg on juba käes, ülevõtmise tähtaeg, me räägime siin siis äh, hüvitiste poliitikast, härra Tajaniga tegeleme selle teemaga, äh, see puudutab siis Euroopa kaitsetööstuse turgu, kaasame selleks ka äh, Euroopa Parlamenti ja tulemas on eraldi konverents kahekümne kolmandal mail ja veel üks teema, mis üsna kaua on jäänud äh, peksupoisiks, nimelt äh, välismõõde siseturu puhul, mida roh-, mida suurem on meie ettevõtete juurdepääs turule ja me kavatseme sellele kaasa aidata, äh, tuleks tagada vastastikune tunnustamine, sellepärast et ro-, enamast kaubandusest on kasu kõigil Äh, avatud kaubandus aga äh, hõlmab ühte probleemi, mille ma teeksin, teile meelde tuletaksin. nimelt meie peamised partnerid Ameerika Ühendriigid ja Jaapan äh, Hiina bilateraalsel tasandil ei taha tegelikult öö, oma turgusid öö, rohkem avada. ja meil tegelikult ei ole mitte mingisuguseid läbirääkimiste öö, argumente praegu ja kuida-, selleks, et tagada see suurem avatus. ja kallid kolleegid, Euroopa seadusandluses ei ole veel Maailma Kaubandusorganisatsiooni sätteid kõiki üle võetud. see tähendab seda, et maailmaturul on väga suuri turumoonutusi, reeglid, mis kehtivad erinevates piirkondades, on teinekord vägagi erinevad teineteisest meie eesmärgiks peaks olema püüelda suurema tasakaalu poole välismaised ettevõtted, kellel on väga suur juurdepääs meie turule, väga avatud on meie turg olnud, turg olnud. kuid samas meie enda ettevõtted põrkuvad väga tihti tõsiste tõkete ees, äh, üritades siseneda siis meie partnerite turgudele ja sellepärast oleme mingi välja pakkunud, et sellel aastal võiks koos härra volinikuga, äh, volinik de Kuhtiga me esitada äh, konkreetse määruse riigihangete osas me kõik toetame turgude avatust, aga me ei ole sugugi naiivsed seega peaks Euroopas meie meelest olema konkreetne õiguslik alus paigas selleks, et äh, tagada võrdsus äh, kõikide ettevõtete jaoks, ka sealhulgas välismaiste ettevõtete jaoks, kuid see on teema, milles äh, praegu Euroopas ei ole veel kokkulepet. me ei räägi siin Euroopa kindlusest, kindluseks muutmisest, me ei taha Euroopat maailma eest sulgeda, kuid me tahame siiski teha sellist ettepanekut, mis oleks reaalne, et meie turud oleksid avatud, kuid et me ei oleks mitte naiivsed ja meid ei saaks ära kasutada. nii palju, härra president ja kallid kolleegid, ühtse turu taaskäivitamisest, riigihangete osas sellest, see on, see on, see on väga oluline. lisaks sellele siis need kaksteist hooba, millest ma rääkisin, selleks, et tagada siis ühtse turu kaasajastamine ja paar sõna ka siis sellest uuest projektist, mis järgmistel nädalatel esitatakse. suur tänu, volinik. ja nüüd nõukogu nimel Eh, proua Küüri, suur tänu, eh, härra president, lugupeetud parlamendisaadikud, daamid ja härrad, lugupeetud volinik, nii nagu eh, proua Kanjete siin ütles, Euroopa Liit, Euroopa majandus vajab mootorit ja ma olen sellega täiesti nõus võib-olla te mäletate, et Ungari eesistumise aja alguses Ungari peaminister ütles sõnaselgelt välja selles kojas, et ei piisa sellest, kui me ainult haldame kriisi, mis on juba juhtunud ja äh, siin kutsuti üles ka liikmesriike rakendama karmimat fiskaalpoliitikat. on vaja töötada eh, seadusloomeliste eh, aktide kallal, oli, meid kutsuti üles looma kõikehõlmav pakett, aga oluline on ka see, et me aitaksime kodanikke ja looksime töökohti. E, töökohtade loomisel ei ole asjad väga hästi läinud, on vaja raha, et töökohti luua ning ma näen tegelikult, et ühtsel turul on siin tohutu potentsiaal, sest see aitab kaasa töökohtade loomisele ning Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia elluviimisel. olles nüüd seda kõike öelnud, tervitame me Euroopa Parlamendi ja komisjoni pühendumust eh, ühtse turu elavdamisele ja edendamisele. Eh, me tervitame seda, et paika on pandud prioriteedid, et seda on teinud komisjon ning parlament on selle kohta kirjutanud suurepäraseid raporteid varem, eh, varasem eh, Louise Grehi sulest ilmunud raport oli aluseks niisugusele eh, arvamuse vahetusele, aitas fokusseerida meie arv, arutelu ning me loodame, et see toob ka kaasa konkreetseid tegevusi juba aastal kaks tuhat kaksteist, nii nagu ütles härra Barnier, tähistamaks ühtse turu tähtpäeva kümnendal märtsil eh, vahetati arvamusi eh, sel teemal eh, konkurentsivõime nõukogus, selle aluseks oli avalik arutelu ning siin just koondati tähelepanu nendele kriteeriumitele, mille alusel siis saavad tegutseda nii institutsioonid kui liikmes, liikmesriigid. Ungari kavatseb oma eesistumise ajal eh, võtta vastu ka järeldused, see peaks olema kolmekümnendal mail konkurentsivõime nõukogus. nüüd ma tuletaksin teile meelde, millisel ajal me praegu elame, milline on kontekst. Eh, tegemist on poliitiliste, majanduslike eh, survetega ning eh, nii kodanikud, eh, ettevõtted kui ka institutsioonid võivad küsida, milline lisandväärtus on siis eh, ühe, ühtsel turul, aga praegu, just praegu on see aeg, kui me saame näidata, et tõuge ühtse turu arengule on tõesti väga kasulik me tegelikult ei tohi eh, lasta siin eh, areneda natsionalistlikel mõtetel, vaid just praegu het-, on õige hetk ühtse turu arenguks. Eh, ühes varasemas raportis ütles professor Monti, millised on need väljakutsed, mis praegusel hetkel turul on, kas praegu saab ühis, ühtsest turust vahend, mis annab tavalise kodanike ellu käegakatsutavaid äh, tulemusi või on see lihtsalt selline areen, kus kaitstakse äh, konkreetseid huvisid teatud sektorites, mis niikuinii on äh, ühtsel turul ähm, pudelikaelteks. selleks, et sellele mm, küsimusele vastata, me peame vaatama, milline on meie pühendumus järgnevatel kuudel E, aprillis ilmselt võtab komisjon vastu e, parandatud, uuesti läbi vaadatud e, teatise ja kasutab selleks ka teie poliitilist sõnumit ja teie järeldusi ning see jõuab siis nõukogu mm, järeldustesse pärast seda tulevad seadusloomelised ettepanekud ja siis võetakse vastu ka eh, põhitegevuste programm, eh, mis siis eh, põhineb ühtsel, ühtse turu aktil. eesistuja eesistuja tervitab äh, seda fakti, et raportöörid äh, mm, on äh, teinud ühtse turu väga oluliseks ka ülemkogu jaoks ja see määrab ka Euroopa Liidu üldise poliitilise arengusuuna, nii nagu aluslepingutes on seda öeldud ning et ülemkogu president võtab endale eh, selle teema eh, koordineeriva rolli. eesistuja tahab tänada parlamenti eh, toetuse eest selleks, et me oleme saavutanud konkreetseid samme Eh, konkurentsivõime nõukogus, et eh, oleks võimalik luua ühtne patendisüsteem. me kõik ju teame, kuivõrd eh, palju aitaks kaasa Euroopa Liidu konkurentsivõime tõusmisele see, tõstmisele see, kui meil on olemas ühtne patendisüsteem ning ma tahaksin tänada just teie koda selle projekti sellele projektile uue tõuke andmise eest. see on äärmiselt oluline ka eh, väikeste keskmiste eh, suurusega ettevõtete jaoks. oluline on ka eh, kodanike mobiilsus just nimelt kutsekvalifikatsioonide kaudu. ja sellepärast olen ma teiega nõus, et olulise on, oluline on eh, kiirendatud tegutsemine Euroopa Liidu tasemel. eesistuja eh, märgib ka seda, et eh, kõik see, mis on välja toodud härra Krehhi raportis, Korea de Campuse raportis, aitavad kaasa sellele, et kodanikel oleks juurdepääs ühtse turu õigustele Eh, oluline on see, mida teeb eh, komisjon, eh, sest et tänu sinu Euroopa portaalile või Solviti võrgustikule on niisugust juurdepääsu parandatud aga vaatamata sellele, mis tehtud on, on siiski võimalik tööd veel parandada. ja lõppkokkuvõtteks ma ütleksin, et teine prioriteet Äh, on see, et äh, tuleks välja kuus äh, seadusloomelist akti. me just nõukogu tahab koondada tähelepanu makrostabiilsusele ja ähm, majanduse taastamisele, kasvu jaoks kasutatakse pehmeid instrumente nii nagu Euroopa kakskümmend kakskümmend. aga siiski, mina usun, et ühtne turg on just nimelt see, mis aitab meil leida vastuseid kõikidele küsimustele ning Euroopa Liidu tegevus on äärmiselt oluline. mina arvan, et kõige olulisem on see, et me peame ühtset turgu tugevdama, me peame seda tegema läbipaistval moel ja tegema seda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 Eh, sõnavõtu eest, eh, mida ta siin parlamendis praegu esindas. tõepoolest on äärmiselt oluline, et eh, me liigume edasi, et Ungari eesistujana teeb ära oma töö selles valdkonnas. vaadake ainult kui palju on parlamendikomisjone, kes on esitanud arvamused nende raportite kohta ning siis te saate aru, kuivõrd oluline see teemaatika on e, meie tuleviku jaoks ja nüüd ma annaksingi siis e, komisjoni, e, komis-, komisjonide esimeestele sõna kõigepealt Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjon suur aitäh, jah, tõepoolest kaheksa komisjoni, sealhulgas ka INDA komisjon tegeles selle teemaga, tahaksin tänada kõiki komisjoni liikmeid ühtse turu konsolideerimine on üks ka kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärke ja see põhineb majanduskasvul. tegemist on siin üleilmastunud turuga ja Euroopa Liit peab seetõttu erinevate väljakutsetega silmitsi seisma. ettevõtetel on samuti oma väljakutsed rahvusvahelistel turgudel ja see kõik on toonud kaasa ka suured võimalused ja suured ootused, kuid samas siin on ka sotsiaalse vastutuse mõõde on vaja ähm, sotsiaalset majanduskasvu, avalikke teenuseid ja samuti on meil siin kohustused ka äh, arenguriikide suhtes, peame püüdlema aastatuhande arengueesmärkide suunas. peame tagama selle, et meie ettevõtted põhineksid tulevikus oma tegevuses teadmistel, et võitleksime võltsimise vastu, kaitseksime intellektuaalomandi õigusi ning et äh, oleks paigas teadus- ja arendustegevuse kriteeriumid ning samuti sotsiaalsed kriteeriumid selleks, et kaitseksime kodanikke nii Euroopa Liidu sees kui ka sealt väljaspool eh,. suur aitäh! nüüd on sõna härra Diogo Feiol. lugupeetud härra president, tahaksin kõigepealt õnnitleda härra Barnet'd ning samuti nõukogu esindajat ja äh, kõiki IMCO komisjoni kolleege. Egoni nimel tahaksin tuua välja selle, kui olulised on need raportid, millest me täna räägime ma rõõmustan selle üle, mis oli kirjas Monti raportis, rääkisime seal edukast majandusest milline peaks olema see majandus, mis liigub ikka edasi tulevikku ja on ühtlasi ka innovatiivne. Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia äh, sellest tulenevalt saab tegelikkusest ja ei jää vaid paberile. peame pöörama tähelepanu VKE-dele, sellepärast et nemad on Euroopa Liidu majanduse tõukejõuks peame tagama jätkusuutliku majanduskasvu idee järgimise mis ikka ja jälle põhineb rohkem ühtsel turul, selleks on meil vaja ka majandusvalitsemist ja meie majanduse reaalset kasvu. nüüd on sõna kolleeg Rafaela Baldassarel. suur aitäh! ühtse turu akti tähtsus äh, lasub selles, et me seame selged kriteeriumid, lihtsustame kõikide turuosaliste ligipääsu turule, olgu tegemist ettevõtete või kodanikega. tegemist on ambitsioonika eesmärgiga ja selles suhtes rõõmustan selle üle, mille on välja käinud volinik Barnier ning selle üle, mida on Euroopa Parlament selles küsimuses öelnud. loomulikult on siin mitmed äh, täiesti vajalikud prioriteedid ja neid prioriteete peab Euroopa Liit ka kaitsma, peab kaitsma ühtset turgu, vähendama halduskoormust, lihtsustama osalemist avalikel hangetel, eemaldama igasugused takistused e-kaubandusele, toetama, toetada tuleb innovatsiooni, läbi projekti võlakirjade muuhulgas, eriti energeetika valdkonnas, transpordi ja telekommunikatsiooni valdkonnas vaid siis, kui areng ja ettevõtete toetus on otseselt seotud strateegiaga kaks tuhat kakskümmend, on meil võimalik oma äh, ühtse turuakti eesmärgid saavutada, ehk siis luua ähm, sotsiaalne turumajandus, mis on jätkusuutlik ja tagab konkurentsivõime suur aitäh, nüüd järgmisena on sõna proua Jaakonsaaril. Jacques Delors ol-. suur tänu, härra president, Jacques Delorsil ei olnud õigus, kui ta ütles, et ühisturgu ei ole võimalik armuda. sellepärast, et tegelikult emotsioonid äh, tunglevad selle teema ümber, nagu me näeme üsna usinalt praegu komisjon oma ettepanekutes on väga ambitsioonikas, Euroopa patent, ühised energiaturud ja nii edasi, kõik ähm, väga ambitsioonikad äh, projektid, kuid üks asi on jäänud kahe silma vahele, nimelt sotsiaalne mõõde on väga nõrk, töövõtjatest ei räägita mitte midagi eriti ja üldteenus, üldise huvi teenustest ja sotsiaalklauslid on kõik sellised väga ümmargused kahjuks. müsteeriumiks jääb mulle see, et miks kõige tugevamad ja kõige ühtsemad sotsiaalsed õigused on meie jaoks probleem tuletaksin kolleegidele meelde, et just nimelt Põhjala riikides on sotsiaalne turvalisus õnnestunud siduda äh, konkurentsivõime suurendamisega. kas ei oleks mitte härra voli, härra volinik äh, niimoodi mõistlikum läheneda? suur tänu, proua Jaagonsaari, järgmisena saab sõna härra Kreutzmann, palun. tööhõivekomisjoni nimel samuti. president, äh, volinik Barnier viidates sellele, mida just ütlesid minu kolleegid, e, ta rääkis siin kontsessiooniklauslist. see puudutab just nimelt e, neid meetmeid, mis on suunatud tööhõivele. ükstaskõik, mida me ka ei tee, ühtse turu osas peab arvestama kindlasti sotsiaalseid aspekte. ma rõhutan seda, see on äärmiselt oluline kõike seda tuleb arvestada. ja tegelikult mind üllatas, kui eh, siin räägiti majanduse juhtimisest, öeldi, et eh, tegelikult selles osas on teatud maades kehvad kogemused. aga tööd on võimalik parandada. aga kui me ühtse turu osas mitte midagi paremaks ei tee, kui me räägime ainult majanduse juhtimisest, siis me ei jõua kaugele. praegusel hetkel seisab meil ees ühtse turu ah, tähtpäev ja eh, ma eh, hindan seda, mida ütles eh, härra Barnier. vaja on koondada tähelepanu mõnele üksikule meetmele ning nendega tuleb tegutseda tõsiselt. praegusel hetkel on eh, võimalus ühtse turu kaudu luua töökohti, parandada tööhõivet ja see on kõige parem sotsiaalne poliitika, mis meil võib olla. olukorra parandamine toob kaasa usalduse ning me eh, oleme selle poolt, mis aitab olukorda parandada selles valdkonnas sellest peavad saama kasu nii ettevõtted kui kodanikud, VKE-d peavad äh, saama kasu ühtsest turust rohkem kui senini, patendid on väga olulised, innovatiivsed projektid, neid tuleb toetada üle terve Euroopa Liidu. innovatsiooni tuleb rohkem rahastada ning äh, riskikapital on just nii see teema, millega tuleb ka tegeleda vaja on vaadata, milline on ettevõtete turumaksubaas, sellest võib olla abi, aga teisest küljest on meil vaja konkreetseid meetmeid, mis taastavad inimeste usu ühtsele turu, ühtsesse turgu oluline on kutsepassid, kvalifikatsioonide tunnustamine, see võimaldab suuremat liikuvust ühtsel turul. meil on vaja ka turu järelevalvet. E, Euroopa turul me näeme jälle ja jälle, et e, mõned liikmesriigid ei suhtu sellesse väga tõsiselt. aga kui me kõik, e, kõik läheb hästi, siis ühtne turg tugevneb. nüüd järgmisena proua Angelis. Grazie, president Vogliamo... Eh, suur tänu, president. kui me tõepoolest tahame taastada ühtsesse turgu usku, siis me eh, peame eh, vaatama, mida nõuavad meil tarbijad ja ettevõtted. me peame vaatama sotsiaalseid garantiisid, mis on seotud ühtse turu tulevikuga. kui me toetame oma töötajate, kodanike vajadusi, siis meil on vaja eh, ka avalikke teenuseid. Eh, igal pool on vaja, et oleksid sotsiaalsed garantiid paigas. ja nüüd mõned ettepanekud, mis on nendes dokumentides välja toodud. kõigepealt eh, VKE-de juurdepääsu parandamine kapitaliturgudele VKE-d on meie majanduse keskmes ning äh, nemad just tagavad ühtse turu kasvu ning meie kohustus on aidata nendel üle elada see kriis. Äh, nendel peab olema jätkusuutlik kvalitatiivne tulevik. proua Sofia Okuni, palun Regionaalarengu Komisjonist. suur tänu, härra president lugupeetud härra volinik, lugupeetud äh, proua minister, kallid kolleegid, minul on öelda vaid üht. tegemist on ühe sõnaga, mis võib-olla ei lähe päriselt kokku praeguse majanduskeskkonnaga, aga see on seda olulisem. nimelt ambitsioon, ambitsioon ühtse turu osas, ambitsioon Euroopa Liidu jaoks ambitsioon, mis näitab, et ühtne turg on edasiminek kodanike õiguste osas, et see panustab nende õigustesse kodanikena, ettevõtjatena, reisijatena. tahaksin tänada härra Barnier'd, kes ise on selle ambitsiooni kehastuseks läbi kõikide projektide, mida tal on plaanis ellu rakendada. raportöörina regionaalarengu komisjoni arvamuse osas rõõmustan selle üle, millised ideed on raportitesse sisse võetud. et on vaja äh, spetsiaalseid tegevusi äh, spetsiifiliste eripäradega geograafiliste piirkondade jaoks, näiteks äärepoolseimate piirkondade jaoks. teiseks, et on vaja Euroopa põhikirja ettevõtetele, et seda on vaja ka äh, vastastikule kindlustusseltsidele kuid samuti teame, et on vaja erinevaid projekte selleks, et soodustada jätkusuutlikku arengut ühtsel turul. suur aitäh, nüüd on sõna härra Piotr Borisel. suur tänu, härra president, lugupeetud härra volinik. Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia peaks suurendama meie konkurentsivõimet ning majanduskasvu ja loomulikult selle saavutamiseks on meil vaja ka ühtset turgu ja seetõttu rõõmustan härra äh, Var-, Barnier ning professor Mondi lähenemist ning panust. ühtse turu akti kahekümnendal aastapäeval on meil veel palju teha, näiteks intellektuaalomandi õiguste osas, selleks, et kaitsta inimeste loovust see tähendab, et tuleb ühtselt hallata intellektuaalomandi õigusi. meil on väga konkreetsed ideed selleks osas, kuidas lihtsustada aruandlust, kaitsta kaubamärke, samuti ühtsed reeglid sihtasutustele kui me seda kõike teha suudame, siis kindlasti oleks see väga hea uudis VKE-dele ühtsel turul. kallid kolleegid, rääkige palun natukene aeglasemalt, sellepärast et tõlgid ei jõua teil muidu sabas joosta ja teie sõnum ei tule läbi aga nüüd järgmisena peaks sõna saama härra Leine, kuid teda ei ole saalis ja seega annaksin sõna Juan Mandersile, kes esita-, esindab samuti õigusasjade komisjoni suur tänu, härra esimees, see tähendab seda, et ma saan endale ka härra Leeniga kõneminuti, ma eeldan. Äh, härra president, ma tahaksin tänada härra volinikku ja kõiki neid, kes on juba enne meid sõna võtnud. selles raportis on väga olulisi aspekte, mis väärivad tähelepanu ja loodetavasti komisjon kõik need head kavatsused, mida ta täna siin tutvustas, ka realiseerib Monti raport ütles, et äh, direktiivide ülevõtmine on äh, ühtsel turul kõige suurem probleem, mis tähendab seda, et selle jaoks on vaja konkreetset määrust. mina küll arvan, et Euroopas on äh, vaja vähem seadusloomet, vaid pigem peaks tähelepanu pöörama juba vastu võetud seadusandluse täitmisele, tuleb tagada see, et ei oleks lõhesid ülevõtmise osas liikmesriikide vahel, et ei seataks takistusi nendele VKE-dele, kes töötavad ka piiriüleselt ja härra president, minu meelest kõige rohkem äh, võiks täna tähelepanu pöörata sõnale turustamisele, äh, kommertstegevusele meil on äh, küll suurepärased õigusteenistused, kuid üsna tihti kodanikud ei ole absoluutselt kursiski sellega, et meil on Euroopas ühtne turg. me ei jõua kaugemale sellest juriidilisest žargoonist, millest kodanik mitte midagi aru ei saa. ma loodan, et et äh, härra esimees, äh, me keskendume siiski Euroopa kodanikule järgnevate aastate jooksul ja et me tõesti suudaksime rohkem rõhku panna meie kommunikatsiooni ja turustamispoliitikale, mis on suunatud kodanikele, selleks et nende usaldus äh, välja teenida me peame rohkem investeerima kommunikatsioonitehnoloogiatesse ja, ja võtma seda tõsisemalt. lisaks sellele, härra president ja härra volinik, Äh, arvan ma, et kodanikud ei tee vahet Euroopa Liidu erinevatel institutsioonidel, nad ei mõtle sellele, et kas seda teeb komisjon või parlament või nõukogu, nende jaoks on see kõik üks. ja seega on teatavat äh, negativismi äh, näha liikmesriikides, võib-olla me peaksime mõtlema sellele peale, et kas meil peaks olema ühtsed esindajad kõikides erinevates liikmesriikides, kes võiks tegutseda äh, Eh, siis eh, nii-öelda ühtsel häälel, sellepärast et Euroopas saadab eh, tihti välja vasturääkivaid sõnumeid ja see on väga ohtlik. härra president tänab härra Mandersit kõne eest, kuid ütleb, et ka see oli liiga kiiresti ette loetud, kuid järgmisena saab sõna proua Van de Kamp. suur tänu, härra president. lubage tänada komisjoni ja nõukogu nende Eh, sissejuhatavate sõnavõttude eest. on tõsi, et väga palju on ära teeninud eh, Kodanikuõiguste Komisjoni arvamus ühtse turu kohta. see puudutab konkreetselt ühtse turu eh, kontseptsiooni ja Kodanikuõiguste Komisjoni arvamus peegeldab äh, enamust arvamist meie kojas. kodanike jaoks on ühtse turu mõte väga oluline. sisserännanud, kes otsivad äh, turgu meie turgudel, mängivad samuti väga olulist rolli. härra president, on esitatud väga õilsaid kavatsusi. mul on hea meel, et välja on toodud need kaksteist hooba äh, härra Barnier poolt ja tõesti, ma loodan, et järgnevatel aastatel me suudame selles osas ka midagi ära teha sellepärast et konkurents ei oota meid järgi. Grazie kolleega, buongiorno tutti e.... suur tänu. E, tere hommikust. E, tähendab, nüüd ma annan sõna proua Matsoonile. suur tänu, president, volinik, minister. ma arvan, et tõepoolest võib öelda, et raportöörid on teinud ära suurepärase töö ja eh, mulle pakkus ka rõõmu see, mida ma kuulsin komisjoni nõukogu käest, sel moel on meil eh, võimalik eh, tõepoolest tuua siia sisse sõõm värsket õhku, tõepoolest meil on olemas eesmärgid ja nüüd me anname uue tõukejõu ühtsele turule kaheteist meetme kaudu ja parlament ise on välja toonud neliteist Ähm, prioriteetset valdkonda. me koondame tähelepanu just ühtse turu osas kodanike huvidele, see on äärmiselt oluline sest niimoodi ainult me võime jõuda tõelise ühtse turuni. ja niimoodi on võimalik vähendada lõhed kodanike ühtse turu vahel. meil on vaja eh, taastada kodanike usk ühtsesse turgu, eh, poliitilise ja sotsiaalse integratsiooni protsessi eh, kaudu need, et inimesed tõepoolest mõistaksid, mida ühtne turg tähendab, et nende suhtumine ühtsesse turgu oleks positiivne ning see on võimalik eh, saavutada nende meetmete kaudu, mis on välja toodud ka nendes raportites. tänu, nüüd on komisjonide e-, esindajad ära kuulatud ning nüüd siis fraktsioonide esindajad, kõigepealt härra Kaaras aga enne